Ja, mes chers collègues, je vous invite à prendre place. kallid kolleegid, palun võtke istet ja hakkame pihta oma eelarvekomisjoni koosolekuga. soovin teile kogu südamest tere tulemast ning tervitan siis ka telekomisjoni esimeest. meil on väga oluline teadaanne täna mis äh, puudutab äh, Euroopa Liidu usaldusfondi Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks, millest räägime koos äh, arengukomisjoniga, eelarvekomisjonist rääkides tuletame, ütleksime teile, et punkt, päevakorrapunkt number seitse on edasi lükatud, mis, see oli siis Brexitiga seotud resolutsiooni ettepanek ja me oleme praegu lihtsalt ootepositsioonil, nagu kõik väga hästi ka mõistavad paari sõrme, sõnaga räägiksin ka natukene üldasjade nõukogu ministrite koosolekust. koosolek leidis aset kaheteistkümnendal märtsil Bukarestis ja ähm, meie mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste meeskond parlamendist kutsuti Bukaresti kaheteistkümnendal märtsil teisipäeval, et osaleda mitteametlikul kohtumisel kahekümne kaheksa liikmesriigi ministritega üldasjade valdkonnast. see oli võimalus tutvustada meie üldisemaid seisukohti, Euroopa Parlamendi üldisemaid seisukohti mitmeaastase finantsraamistiku kohta kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse. tegemist oli esimese korraga, kui äh, meil oli võimalus, võimalus oma seisukohti avaldada otse äh, ministritele ja riigisekretäridele. me ei pidanud seda tegema nõukogu eesistuja vahendusel või siis kahepoolsete läbirääkimiste kaudu. saime rääkida oma eelistustest seoses läbirääkimisprotsessiga mitmeaastase finantsraamistiku teemal ning sektoriprogrammide teemal, saime rääkida omavahenditest, siis äh, erinevate assigneeringute piirmääradest, ülevaatamisest, horisontaalsetest põhimõtetest ja nii edasi. aeg oli küll piiratud, aga ministritega arvamuste vahetus oli otsekohene, kvaliteetne, otsene, mõningad ministrid toetasid Euroopa Parlamenti meie võitluses saada uusi omavahendeid ta-, traditsiooniliste paindlikkusinstrumentide asemel, milleks on olnud künnised meie mitmeaastases finantsraamistikus. ja nii, nagu arvata oligi, siis mõned teised netomaksjariigid peamiselt toetasid väga piiratud eelarvet üks protsent ja mitte enam ja ilma uute omavahenditeta. paistis, et nõukogu ei olnud oma töös eriti kaugele jõudnud veel ning neil oleks väga raske jõuda eesmärgile, mille nad on püstitanud endale, et jõuda ülemkogu seisukohale kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta sügiseks. ma kutsusin ministritel paika pane-, ministreid paika panema oma strateegilist rolli ja pädevusi äh, Euroopa kaasaegses maailmas. ma kutsusin neid üles määratlema Euroopa üldhuvisid ja äh, seda, kuidas tuleb seda teha liikmesriikide tasandil ja et kuidas jõuda sealt Euroopa eelarvele ja ma kutsusin neid üles mugavustsoonist väljuma ja ütlesin, et äh, tuleb mõelda äh, läbirääkimistel uutmoodi, äh, aga see uutmoodi lähenemine võib kaasa tuua hoopis paraku kokkuhoiu eelarve, less of the same ehk vähem seda, mida me juba oleme teinud. ja Euroopa Parlament on tahtnud juba kuid Äh, seisukohti ja parlamendivalimistel muutub olukord samuti, ka nemad kohtuvad järgmisel mitmeaastasel finantsraamistikul äh, kohtumisel üldasjade nõukogus Soome eesistumise ajal. siis toimus meil kohtumine ka kolmeteistkümnendal märtsil volinik Oettingeriga, kohtusin äh, volinikuga eelmisel nädalal Strasbourgis mitmeaastase finantsraamistiku ning äh, oma vahendite raportööridega koos. volinik andis meile teatavat infot edasi seoses mitmeaastase finantsraamistikuga. mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, siis äh, volinik ütles, et äh, liikmesriigid on huvitatud kokkuleppest ja et see oleks saavutatud oktoobriks kaks tuhat üheksateist kui meie käisime Bukarestis, ei olnud meil samasugused, samasugune mulje, nagu ma teile hetk tagasi ütlesin. mis puudutab Brexitit, siis äh, volinik juhtis meie tähelepanu sellele, et meil on rahastamislünk, mis, äh, mille toob kaasa Brexit, mille puhul ei ole kokkulepet saavutatud ega ülemineku äh, perioodi pole paigas, see oleks siis äh, kuus miljardit kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ja kaks tuhat miljardit kahe tuhande kahekümnendal aastal. sellisel juhul on meil vaja kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal paranduseelarvet, mis võib hõlmata endas kahekümne seitsme liikmesriigi täiendavaid panuseid ning teiselt poolt kulude kärpimist. me ei saa ajast ette rutata, aga igal juhul mõtisklen siin et võib-olla Ühendkuningriik jääb siiski Euroopa Liitu, mis oleks Euroopa Liidu vastupidavuse märgiks. ja, ja mis puudutab euroala, siis komisjon ütles, et nõukogu on jagunenud erinevateks riikide rühmadeks ning ettepanek euroala eelarve kohta tõenäoliselt esitatakse juunikuuks. ma kutsun üles kutsuma su-, survestama parlamenti Rume-, Rumeenia eesistumise ajal kirjutati äh, parlamendi presidendile kiri, kutsudes kõiki komisjone hääletama täiskogu eel äh, aprilli, enne aprilli, kui on meil viimane täiskogu osaistungjärk, selline surveavaldus toimus siis äh, ja see tekitas palju vastumeelsust, kui komisjon tahab survet avaldada, siis tuleks avaldada survet ennekõike ikkagi nõukogule. sellepärast, et meie oleme juba novembrikuust läbirääkimisteks valmis olnud. ja kuivõrd volinik nägi, et sellesse lähenemisviisi positiivselt ei suhtutud, siis kutsuti kokku komisjoni president ja raportöörid selleks, et protsessi kiireldada ja ma tahaks teada, kas tegelikult peaks komisjon üldsegi nii tegema, minu arvates on ka see kaheldava väärtusega. kallid kolleegid, ma andsin, ma arvan, et me peame siin komisjonile teada andma, et ei ole vaja tungida meie eelarvekomisjoni pärusmaale ja ähm, teiste institutsioonide pärusmaale, äh, eelarvepädevad organisatsioonid on nõukogu ja parlament ma saan aru, et volinik äh, Oettinger tahab küll enne kolmekümne esimest oktoobrit asjadega ühele poole jõuda, aga praegu on äh, viivitus tingitud siiski nõukogust ja nõukogu suutmatusest asju õigel ajal ära teha. kõik ootavad, et lõpuks ühel päeval äh, riigijuhid ja valitsuspead tulevad kokku ja aitavad meil paika panna järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ning eeldatakse, et parlament siis sõltumata dokumendi sisust annab sellele dokumendile oma õnnistuse. see peaks siis aset leidma nende arvates tõenäoliselt järgmise ametiaja jooksul. kõigepealt tahaksin öelda, et koordinaatorite otsus, nii nagu seda teile edasi anti, meie protokolli kaudu seitsmenda märtsi koosolekust, see on teil olemas teie toimikutes see protokoll on loetud vastuvõetavaks ja meil on ka äh, neljateistkümnenda veebruari ja kahekümne kuuenda veebruari protokollid ning äh, kui teil ei ole vastuväited, siis loen need ka vastuvõetuks. ma eeldan, et vastuväiteid ei ole ning äh, seetõttu loengi need vastuvõetuks. ja. Le point que nous avons à examiner maintenant, à savoir euh, le trust fund pour euh, l'Afrique euh, ja nüüd on meil siis päevakorras äh, arvamuste vahetus Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks ette nähtud Euroopa Liidu usaldusfondi tegevuse aja pikendamise üle, nõndanimetatud PQ usaldusfondi pikendamise aja üle. me teeme seda tööd koos äh, telekomisjoniga, tere tulemast, proua McKevon äh, ja jätkame oma tööd. siin on siis tegemist viieks aastaks loodud fondi pikendamisega, selle fondi kehtivusaeg kolmekümnendal juunil lõpeb. oleme ole äh, soovinud kaheksateist kuulist pikendamist ning annangi nüüd sõna Linda McEvenile, kes teeb sissejuhatava sõnavõtu. suur tänu ja aitäh selle kutse eest meie ühisele koosolekule Peku usaldusfondi teemadel aga enne kui ma hakkan rääkima Beku usaldusfondist, tervitan siin Uus-Kaledoonia külastajaid Euroopa Parlamenti, kes tulid siia meie arengukomisjoni esimese asepresidendi, aseesimehe härra Ponga kutsel, keda paraku ennast siin ei ole. kas külastajad on kohal, te olete kohal, tere tulemast teile! ma tean, et paljude jaoks on see teie esimene külaskäik Brüsselisse ja paljude jaoks teil esimene külaskäik Euroopasse üldse, te olete kogu südamest teretulnud. aitäh, et tulite. aitäh, et tulite. Teiegi mainisite, härra esimees, Brexitit ja seda, et me oleme kõik ootepositsioonil, mina ja kolleeg Howard siin on kõige rohkem ootepositsioonil praegu, nii nagu need asjad siin Londonis on, ma ei tea, kas see on esimene arengukomisjoni, viimane arengukomisjoni koosolek, mida mina juhin või äh, saan ma veel järgmist koosolekut ka juhtida, nii et väga paljud meist on sellisel ootepositsioonil ja ootavad, mis juhtuma hakkab. ja paljud Arengukomisjoni liikmed paraku ei ole täna kohal, sellepärast et nad peavad osalema Bukarestis parlamentidevahelisel kohtumisel ja meil ei, meil ei olnud võimalik leida kahe komisjoniga koos val-, enne valimisi teist kuupäeva, me pidime selle kuupäeva valima ja usaldusfondi tegevusaja pikendamise küsimus tuli lahendada enne valitsusi, valimisi, sellepärast et kolmekümnendal juunil lõpeb kehtivusaeg praegusel hetkel, tegevusaeg miks me üldsegi räägime siin Euroopa Parlamendis Peku usaldusfondist, seda sellepärast, et äh, Euroopa uue finantsmääruse puhul on reeglid mu muutunud ja parlamendil on nüüd tähtsam roll usaldusfondide moodustamisel. Peku on üks nendest ning ka temaatiliste fondide puhul on neil heakskiiduõigus ning parlamendil on ka äh, oma roll seoses äh, usaldusfondide tegevusaja pikendamisega. aga kuna see artikkel on uus, see säte on uus, siis meie enda äh, parlamendi kodukorras ei ole konkreetne menetlus äh, selliseks koostööks paigas, nii et parlamendi eelarvekomisjoni, arengukomisjoni koordinaatorid vastutavad kõikide usaldusfondide küsimuste üle, me küsisime juristidelt nõu ning rääkisime, kuidas konsulteerida kõige paremini Peku usaldusfondi ning teiste fondide tegevusaja pikendamise küsimuses ning äh, lähtimegi, lähtumegi siis sellest ettepanekust. ja oleme olnud ühenduses ka põhiseadusküsimuste komisjoni esimehega ning äh, rõhutanud, et oluline on, et tulevikuks oleks menetlus paigas. nii et äh, meil on oma menetlus paigas siis praeguse parlamendi ametiajaks ja siis veel ka järgmisel ametiajal tuleb välja töötada lõplik äh, menetlus. me kuuleme ära, mida on komisjonil öelda, miks on vaja seda tegevusaega pikendada ning äh, pärast seda, kui me mõtteid oleme vahetanud, siis lõpevad, lepivad koordinaatorid kokku oma seisukohas seoses tegevusaja pikendamisega ja selle tulemusena kirjutame kirja president Tajanile, kes äh, informeerib sellest täiskogu ning äh, seejärel kirjalikult ka komisjoni presidenti. ma olen veendunud, et komisjoni esi-, ja ma räägin natukene ka selle fondi taustast, see loodi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, see oli esimene Euroopa usaldusfond, mille eesmärgiks oli Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks ressursse koondada ning hallata pärast äh, kriisi riigis kahe tuhande kaheteistkümnendal, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal. lisaks sellele, et Euroopa Arengufondi vahendid ning Euroopa Liidu eelarvevahendid suunati sinna seda saja seitsmekümne kolme miljoni ulatuses, äh, panustasid sinna ka mõningad liikmesriigid, Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Itaalia, Šveits, nii et fondi kogu väärtus tänaseks on kakssada kolmkümmend üheksa koma viis miljonit eurot. olen ise käinud Kesk-Aafrika Vabariigis, räägin sellest natuke. olen näinud, mida usaldusfondi abiga on saavutatud ning sõna peku tähendab sango keeles, Kesk-Aafrika keeles lootust. ja see, mida ma kohapeal nägin, tõesti paistis toovat inimestele, kes seal elavad äh, täiesti häbiväärsetes tingimustes, lootust. käisin usaldusfondi nõukogu koosolekul kolmekümnendal novembril eelmisel aastal ning komisjon soovitas nõukogul tegevusaega pikendada kahe tuhande kahekümnenda aasta lõpuni. nõukogu on alustanud seda menetlust ja seetõttu oleme ka meie täna sellel teemal kokku tulnud. Kesk-Aafrika Vabariik on maailma kõige vaesem riik lähtuvalt inimarengu indeksist. tegemist on sisemaise riigiga, mis on, kannatab alaarengu all krooniliselt. institutsioonid on nõrgad sotsiaalteenused on praktiliselt olematud. kui eelmine aasta Kesk-Aafrika Vabariigis käisime, pidime tõdema, et Kesk-Aafrika julgeolekuolukord on ka väga vilets ja see usa-, et usaldusfond erinevalt tavafondidest saab vahendid kiiresti projektidesse suunata koha peal. nägime näiteks projekte, mis aitavad naistel väikeseid ettevõtteid luua Kesk-Aafrika pealinnas Bangis, äh, Banguis nägime teisi projekte. riigis on väga palju kogukondadevahelisi pingeid olnud ja paljud inimesed on pidanud oma kodudest lahkuma, nii et siis nüüd on, kasutatakse vahendeid selleks, et neid tagasi oma kodukogukondadesse suunata, hooneid taas üles ehitada ja nii edasi ja nii edasi. kolleegid Frank Engel ja Norbert Noiser, Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraatide koordinaatorid arengukomisjonis olid samuti kaasas, aga nad ei saanud paraku tänasele koosolekule tulla ma olen veendunud, et kuuleme õige pea komisjonilt täpsemalt sellest, milline on olukord koha peal pärast meie viik külaskäiku olukord halvenes veelgi kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja nüüd on natukene lootust riigile, sellepärast et kahe tuhande kaheksa, kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal veebruarikuus sõlmiti rahukokkulepe erinevate killustunud rühmituste vahel, ilma rahuta on väga raske üldsegi näha mingisugust võimalust inimarengule. ja riigi julgeolekujõud ning Euroopa Liidu jõud kulutavad üsna palju vahendeid selleks, et Kesk-Aafrika sõjaväge välja koolitada ja kui sõjavägi ei saa riiki turvaliseks muuta, siis äh, ei ole midagi loota. kui meie seal käisime, siis ei tohtinud me üldsegi pealinnast välja minna, nüüd on olukord natuke paranenud. aga olukord on endiselt murettekitav, olen veendunud, et me kuuleme natuke täpsemalt äh, sellest rahuleppest relvarühmituste vahel samuti. ja ma kutsuksingi nüüd üles Defco peadirektoraadi esindajat Francesca Di Maurot rääkima meile viimasest arengust seal riigis. Uh, aitäh, aitäh sellele ühiskoosolekule tulemast ja meid ka siia kutsumast Te olete käinud kohapeal ja teate, mida usaldusfondiga on võimalik saavutada ja tegelikult tegite ka väga hea sissejuhatuse usaldusfondi kohta. see loodi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal selleks, et tegeleda kriisiga riigis, mis oli väga halvas olukorras presidendist ei olnud midagi loota ja Euroopa Liit Äh, lõi siis selle vahendi selleks, et sekkuda riigi, kus valitsust kui sellist pole olemas, kus inimesed on väga palju kannatanud, pidanud äh, ühest äh, riigist teis-, ühest riigi otsast teise põgenema. jah, humanitaarabi oli küll olemas, aga me ei tohiks keskenduda mitte ainult sellele, me peaksime ka äh, haldust, äh, administratsiooni toetama, eriti just kõige madalamal tasemel, et äh, kui kriis saab läbi, oleks võimalik kiiresti eluga edasi minna. nii et usaldusfondi töö on väga palju seotud äh, sellega, et me siin tõesti ühendame omavahel olukorra parandamise ja arengu, et tuleb siin pakkuda terviseteenuseid, toidu, toitu tagada, toiduga varustuskindlust ja samal ajal tuleb üles ehitada ka süsteem, millega on võimalik teenuseid tagada. nii et äh, nagu siin juba mainiti, viieks aastaks, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal loodi see fond, tegemist oli parlamendi algatusega, mida ka toetasid siis kohe ähm, äh, Saksamaa äh, ja Holland ja järgnesid veel ka Itaalia ja Šveits, nii et väga huvitav on siin ka see, et mitte Euroopa liikmesriik on üks selle fondi toetajatest. nagu teie ütlesite, Lindemäek, äh, Even ütlesid, et äh, meil on siin kakssada kolmkümmend neli miljonit fondis ja viis miljonit inimest on Kesk-Aafrika Vabariigis, nii et ühe inimese kohta on meil päris palju vahendeid. nii et äh, üheksakümmend kaheksa protsenti lubatud vahenditest on ka fondi makstud ja üheksakümmend kaks protsenti on ka juba programmidesse praegusel hetkel äh, sisse kirjutatud ja kuuskümmend seitse protsenti nendest vahenditest on ka välja makstud, nii et äh, siin on tõesti näha, et neid vahendeid on kasutatud, me tõesti väga kiiresti lükkasime erinevad algatused käima ja ma võin ka välja tuua selle, kus me oleme sekkunud meil õnnestus programme rakendada, isegi kui see oli raske sellises riigis nagu Kesk-Aafrika Vabariik, seal on turvalisuse küsimused, nii et me teeme väga palju kood rahvusvaheliste vabaühendustega. me üritame teha koostööd ka kohalike vabaühendusetega selleks, et neid toetada, ka rahvusvaheliste ÜRO allorganisatsioonidega ja Euroopa Liidu agentuuridega üle neljakümne protsendi sellest, mis me teeme, puudutab tervisevaldkonda, põhilisi terviseteenuseid äh, oleme katnud peaaegu kogu riigi üle kahe miljoni inimese viiest miljonist on tänu meile saanud äh, arstiabi, oleme keskendunud alla viieaastastele lastele, naistele, eriti just rasedatele. ning äh, samamoodi ka maaelu areng on tähtis lepitustöö, see programm, millest Linda McEwen rääkis, on ka osa äh, naiste toetamise programmist, sest naised on seal väga palju kannatanud äh, soolise vägivalla all. tagasipöördumine, need, kes on pidanud siis riigi ühest otsast teise liikuma või isegi riigist põgenema, neid toetame tagasipöördumisel selleks, et nad saaksid tegeleda põllumajandusega. ja see on ka tegelikult osa lepitustööst, mis on tähtis, sest tuleb rääkida põhjustest, miks inimesed olid sunnitud põgenema. nii et see, mis me oleme nelja-viie aasta jooksul näinud, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal sügisel toimus meil suur äh, annetajate konverents, te olite ka seal kohal, Linda Mäkkeval ja me lootsime, et kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta demokraatliku pöördega uue valitud presidendiga on võimalik olukorda väga palju parandada. meil õnnestus koguda kaks miljardit, mida oli vaja siis selleks esimesel kahel aastal riiklik arengukava käivitada. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal aastal aga olukord ei paranenud, otse vastupidi julgeolekuolune olukord halvenes, neliteist, viisteist relvastatud rühmitust, mis kontrollivad siis kaheksakümmend protsenti territooriumist. meil oli oma koolitusoperatsioon koha peal, me soovisime koolitada sõjaväge, ka politseijõudusid ja korrakaitseorganeid, nii et eelmise aasta oktoobrikuus pidasime aru liikmesriikide Euroopa Parlamendiga, mõtlemaks selle peale, mis me oleme saavutanud. oleme tõesti väga palju saavutanud, eriti just rahva vastupanuvõime taastamisel ja esmaste teenuste pakkumisel. aga väga palju on vaja veel ära teha, sest olukord ei paranenud. ja ka see rahuleping, selle juurde tuleb tagasi tulla. mitte keegi ei näinud, et et hoolimata rahuleppest oleks olukord paranenud. nii et mis kasu on olnud usaldusfondist? paindlikuks muutus süsteem, saime kiiremini reageerida, vahel tuli ka muuta oma tegevuskohta vastavalt sellele, kuidas julgeolekualane olukord muutus. me olime täiesti kaasatud siin erinevate äh, ametivõimude töösse, nad on kaasatud meie operatiivse nõukogu ja strateegilise nõukogu äh, töösse vahendite jagamisel. ja muidugi oli vaja mm, ka tõesti leida uusi vahendeid liikmesriikidelt, mis oli väga tähtis. tegemist on uue meetmega, mida kõik tunnustavad. kõik on Peku usaldusfondist midagi kuulnud, nii et me peame jätkama seda tööd nii et novembrikuus pangis strateegiline nõukogu tegi taotluse jätkata usaldusfondi tööd ja komisjon tegi ettepaneku, et pikendada tuleks tööd kuni detsembrini kaks tuhat kakskümmend ehk siis selle programmi perioodi lõpuni. aga äh, see oleks hea, sest me saaksime ära kasutada olemasolevad vahendid ja me oleme saanud juba lubadusi lisavahendite kohta Prantsusmaalt, Itaaliast, Saksamaalt ja ka Šveitsist hiljuti. ja siis ka Arengufondist on võimalik vahendeid saada. nii et me tõesti arvame, et äh, me saame ära kasutada olemasolevad vahendid ja mis puudutab äh, veebruarikuus pangis alla kirjutatud äh, rahulepingut, äh, Khartoumis toimusid nimelt läbirääkimised enne seda ja neid juhtis Aafrika Liit, see oli ka täiesti kooskõlas demokraatlikult valitud presidendi ja valitsuse tööga. nii et nüüd on meil võimalus Kesk-Aafrika Vabariik uuesti õigele kursile suunata selleks, et kriisist välja tulla ja Peku fondi saab kasutada kui äh, mõjusad vahendid toetamaks rahulepingust kinnipidamist ja rakendamist ja et abi jõuaks piirkondadesse, kuhu me varem ei saanud minna, kuhu me ei saanud minna just julgeolekukaalutlustel ja peale selle on vaja ka valitsusele anda kiiresti toetust, mida on vaja selleks, et rahuprotsessist kinni pidada. ja veel natuke informatsiooni pöördusime juba nõukogu poole, esinesime Kodevi töörühma ees novembrikuus, kus menetlus oli sarnane, nii et äh, tööhõive ja sotsiaalküsimuste nõukogu ning ka Tarbijakaitse Nõukogu juba kinnitas kirja, nii et me oleme saanud äh, nõukogult äh, Euroopa Euroopa Ülemkogult nüüd siis eh, presidendilt ka kirja, et eh, nemad toetavad seda ja seal on ka siis volinik Mimitsa allkirja all. enne kui annan sõna tagasi härra Artuile selleks, et küsimuste vooru juhtida, mainin veel, et Maris Ensesiu on siin kohal ta on Kesk-Aafrika Vabariigi saatkonnast majandusnõunik ja ta soovib ka vist paar sõna sekka öelda, palun. suur tänu, proua esimees, aitäh, et andsite võimaluse Lõuna Kesk-Aafrika Vabariigile osaleda siin auväärt kojas ning annate meile ka sõna. lugupeetud proua esimees, Beku on Euroopa meie jaoks Euroopa, kogu oma lahkuses Euroopa, kus kaitstakse väärtusi, rahu, vastupidavust, kuulsin just siin sellest samast vastupidavusest räägitavat, Euroopa toetab sellist arengut, kus keegi ei jää kõrvale, ei jää teistest maha. Peku tähendab täna ka Kesk-Aafrika Vabariiki, sellepärast et keskaafriklased identifitseerivad ennast Pekuga. olin kohal, kui räägiti tegevusaja pikendamisest äh, strateegilisel tasandil oktoobrikuus kaks tuhat kaheksateist ja Peku äh, sellest äh, Peku on omaks võetud Kesk-Aafrikas. Peku on paindlik ja on täielikult lõimitud meie rahu konsolideerimise strateegiasse, mille valitsus on loonud koos partnerite abiga ja Peku tegutseb selles raamistikus ja PQ tegevused koha peal võimaldavad Kesk-Aafrika elanikel näha tulevikku helgemana tänu väikestele projektidele. ja meie Kesk-Aafrikas oleme veendunud, et need tegevused, mida PECU kaudu toetakse, on juba tänasel aastaks vilja kandnud ning pikemas perspektiivis on, on seda mõju raske alahinnata. ja Pangis kuuendal veebruaril kirjuti all, kirjutati alla rahulepikule, mõningaid lahtiseid küsimusi veel, aga need leiavad lahenduse õige pea loodetavasti, see on ka suurepärane võimalus Pekul tõhusamalt toimida tulevikus siiamaani Pekust rääkides sattus oht, seadis Peku tegevust ohtu julgeolekuolukord, mis oli volatiilne ja see, et ei saanud Peku tegevusi ellu viia väljaspool pealinna. nüüd, kui rahuleping on alla kirjutatud, on Pekul võimalus tegevusi rahastada laiemalt, toetada naisi Kesk-Aafrikas äh, ja leida paremat tulevikku meie rahvale. ja Kesk-Aafrika Vabariigi valitsuse nimel tahaksime siin äh, tänada teid võimaluse eest tegevusaega pikendada, äh, meie toetame seda omalt poolt. tahaksime pöörduda palvega teie poole. Teie võiksite olla Kesk-Aafrika häälekandjaks liikmesriikide ees ning võidelda Beku usaldusfondi eest. Beku usaldusfond äh, tähendab meid koos, Kesk-Aafrika Vabariiki ja Euroopa Liitu, kes me ühiselt püüdleme rahuideaali suunas, arenguideaali suunas, sellise arenguideaali suunas, kus mitte keegi ei jää teistest maha. ja äh, ma tänan teid, kui olete valmis meie nimel äh, selle eest võitlema, aitäh! aitäh, olen teiega täiesti nõus et äh, Kesk-Aafrika Vabariigis Pekuv usaldusfond tegelikult väga hästi peegeldab seda usalduslikku suhet äh, Euroopa Liidu ja Kesk-Aafrika Liidu vahel. mulle kingiti isegi kootud müts, kus oli siis Peku fond peale kirjutatud, mis näitab, et äh, inimesed tõesti teavad sellest väga palju ja nüüd kuulame ära kolleegide küsimused ja härra Artui juhib seda küsimuste vooru. kuule ikka suur tänu, väga palju veenvaid argumente selleks, et pikendada selle fondi tegevuse aega. sõnasoove tegelikult ei olnud kolleegidelt. vabandan, proua Kienge. Teie siiski soovite sõna. Grazie e,. Uh Sì, giusto il tempo di mettere le cuffie. aitäh! Te peate vist kõrvaklapid pähe panema. tahtsin tänada selle tänase kohtumise korraldamise eest, aitäh Cecilile, aitäh Lindale, et te olete tõstatanud need tähtsad küsimused, et te otsite toetust fondile, see on tähtis, sellepärast et me soovime Kesk-Aafrika Vabariiki toetada. ma tean, milline on seal olukord, tean seda väga hästi. meil on veel üks programm meie töörühmas, mis puudutab lepitust ja rahu. me tahame rahvast aidata, tahame käima lükata rahuprotsessi ja selle raames siis ka arenguprojekte läbi viia, ka mina toetan seda fondi ja tema tegevuse jätkamist. ma olen veendunud, et sellest on väga palju kasu, tagamaks rahu riigis, mis ei tea, mis asi rahu on. esi, kõige suuremateks ohvriteks on nagunii naised ja lapsed. ja rahu on Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks väga tähtis, sest ilma rahuta ei ole arengut me peaksime nüüd tõesti fondi tööd jätkama, sellel on kindlasti väga positiivsed tulemused. me oleme natukene toetust juba andnud, et me ei tohi poolel teel seisma jääda, naistel ja lastel on meie toetust vaja. ka väikestest projektidest on väga palju kasu, nendest, mida siin eelnevalt ka mainiti. ma küll ei käinud Lindaga koos Kesk-Aafrika Vabariigis, aga ma tean seda riiki väga hästi väga palju olen suhelnud Kesk-Aafrika Vabariigi ametivõimudega ning ka AKV vastavas äh, assamblees oleme me kogu aeg sellest küsimusest rääkinud. aitäh komisjonile äh, edastatud info eest, aitäh ka selle kirja eest. suur tänu ka Kesk-Aafrika Vabariigi saatkonnale me kõik peame oma rolli kandma selle riigi toetamisel. me peame mõjutama Kesk-Aafrika Vabariiki selleks, et nad lõpuks äh, pöörduksid rahuteele, et saaks äh, riik edasi arenema hakata. see ei ole tähtis mitte ainult selle riigi enda jaoks, vaid kogu piirkonna jaoks. suur tänu, kallid kolleegid loomulikult me kõik tahame, et Kesk-Aafrika Vabariigis saaks rahu taas jalule seatud ning areng saaks jätkuda, usaldus tekiks kõikides kodanikes. mul on mõningad küsimused metoodika kohta. Euroopa Parlament ja iseäranis eelarvekomisjon peavad tähtsaks eelarve ühtsust ja me tahame, et sellest põhipõhimõttest kinni peetakse ja tagatakse eelarve parem loetavus kodanike jaoks. novembrikuus täiskogul kinnitasime, et eelarve ühtsus on meie jaoks oluline ning avaldasime soovi, et äh, et äh, erifondide ja erinevate rahastamisvahendite eelarve galaktika saaks äh, ühtsustatud, nii et äh, see võtaks kuju Euroopa Liidu eelarve raames ja et erinevad ja kinnitasime, et erinevate eraldi eelarvevahendite, nende lisade äh, segapuder ei aita sellisele eelarve loetavusele ning ühtlusühtsusele kaasa. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal loodi see Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks ette nähtud usaldusfond üleöö kiiresti. kas viis aastat taga, viis aastat hiljem on olukord endiselt kiireloomuline? ja kui me suuname pilgud tulevikku, vaatame järgmist mitmeaastast finantsraamistikku, siis kas tuleks uuesti läheneda asjale usaldusfondide kaudu või tuleks eelarvesse sisse viia vastavad assigneeringud. kui erinevad riigid tahavad oma panuse teha, et näidata üles oma solidaarsust või lihtsalt heast tahtest ning heldekäelisusest, siis äh, võib seda, sedagi teha eelarveraamistikus ma tahaksin, et komisjon selgitaks, kuidas on äh, seotud see programm, see fond teiste rahastamisprogrammide ning vahenditega. ning eelarve peadirektoraadil paluksin meile täpsustada, mille, mistõttu me ei ole enam saanud aruandeid novembrikuust alates äh, selle usaldusfondi tegevuse kohta yes.. Sorry, just one question, maybe add mine and then you can add. lihtsalt üks küsimus äh, juurde veel, et kõik saaks kokku võtta. nelikümmend miljonit äh, on taotlus, kui palju on siin taodeldud äh, fondi tegevuse jätkamiseks? ja arengufondist, reservist ja ka riiklikust programmist, kas me täpselt teame, kui palju kust tuleb? aitäh, eesistuja. aitäh, esimees, ma vastan mõnedele küsimustele ja siis minu kolleeg äh, Moro äh, kindlasti annab täiendavaid elemente siia juurde, mis puudutab finantseerimise allikat vigu äh, usaldusfondi kohta. juba on mainitud numbrid kakssada nelikümmend kolm miljonit, nii palju on lubatud kolmekümne esimese, kuni kolmekümne esimese detsembrini kaks tuhat kaheksateist. sellest kahesaja neljakümne kolmest miljonist kuuskümmend seitse miljonit anti või lubati teiste doonorite poolt. ja neli liikmesmaad ja Šveits, keda on juba äh, mainitud, kes on siis äh, need äh, teised doonorid. see on kakskümmend seitse protsenti kahesaja neljakümne kolmest miljonist ehk siis ülejäänu tuleb ka see Euroopa Liidu eelarvest summas kuuskümmend kolm miljonit ehk siis kakskümmend kuus protsenti, kõige suurem osa Euroopa Arengufondist sada kolmteist miljonit ja see on siis nelikümmend kuus protsenti ehk nii jagunevad need äh, finantseerimise allikad. härra Artui. võib-olla on tegemist mingi vääritimõistmisega, ma kontrollin üle äh, usaldusfondi aruande, mille, mis peaks teieni jõudma igakuiselt ja mul on siin raport kolmekümne esimese detsembri seisuga, nii palju kui mina tean peaks olema teieni jõudnud, aga kindlasti kontrollin seda. kas see on välja saadetud, nii palju kui mina tean, see oleks pidanud välja saadetud olema. kolmas küsimus, mille võiks suunata eelarve peadirektoraati. kas järgmises MFF-is on vajadus Euroopa Liidu usaldusfondide järgi? ma kardan, et praegu sellele küsimusele vastata on võib-olla liiga vara. on selge, et Euroopa finantsmäärustik näeb selle võimaluse ette. samavõrd on selge, et parlamenti tuleb kaasata taoliste otsuste puhul ja on selge, et komisjonipoolsed ettepanekud järgmise MFF-i suhtes on teinud terve hulga ettepanekuid, mis puudutab paindlikkust, mis võib vähendada usaldusfondide vajadust järgmises MFF-is, kui komisjoni ettepanekud lähevad kaasseadusandjate järelevalvest läbi, nii et ma küsimusele täna vastu ei saa, vastata ei saa, kui komisjoni poolt välja pakutud paindlikkus jääb alles, siis järgmises MFF-is on tõenäoliselt usaldusfondide järgi väiksem vajadus, aga sellega annan sõna oma kolleegile. aitäh! jah, tõepoolest oli küsimusi, mis puudutasid, miks on see jätkuvalt nii kiire või nii hädavajalik Kesk-Aafrika Vabariigis tegutseda, kui te vaatate numbreid, milline on elanikkonna seis, meil on elanikkond, mis rohkem kui viiekümne protsendi ulatuses vajub humanitaarabi. põgenike hulk on väga kõrge, surevusmäär põgenikud, kes on väljaspool riiki, nii siseriiklik äh,, enne me räägime siin siseriiklikest põgenikest äh,, lapsed ei saa koolis käia, nende laste hulk on väga kur-, kõrge. meie, see, mida me lootsime, et kuidas olukord paraneb, ei ole tegelikult toimunud rahulepinguni jõuti kuuendal veebruaril, poolteist kuud tagasi, aga me peame rakendama seda rahuleping, rahulepingut et need rühmitused desarmeeritakse, et nad on valmis minema seaduskuuleka elu peale, sest loomulikult ebaseadusliku elu annab palju rohkem sissetulekut, nii et me peame kuidagi motiveerima neid desarmeeruma, hakkama seaduslikult tööle. me peame jõudma mingisuguse kokkulepeteni kogukondades, sest paljud siit kogukondi mõjutab see vägivald, mis erinevate rühmituste vahel siin aset leiab, nii et tööd olukorra parandamiseks on vaja väga palju teha. riigi võimekust ennast kehtestada on ka julgeoleku teema. enne seda, kui julgeolekut ei ole, tegelikult me ei saa eeldada, et meil on öö, mingisugune riigikorraldus olemas või mingisugused kohalikud omavalitsused olemas, jah, mõnedes linnades on, aga riigi puhul ei ole. Euh, mis puudutab äh, selle koostoimimist teiste fondide ja Euroopa Liidu eelarvevahenditega, Peku usaldusvend loodi kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kui meil ei olnud kahepoolsel tasandil mitte mingisugust koostöö, mitte mingisuguseid äh, riiklikke programme allkirjastatud. Äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal sai see tehtud äh, ja nüüd, nüüd on üritatud asju paremini ühendada ja oleme püüdnud väga sihipäraselt tegeleda usaldusfondiga, et aidata riigil oma vastutust kanda Äh, näiteks palkade maksmise osas ja nii edasi ja nii edasi. et vähemalt äh, palgad saaksid miinimumtasandil makstud ja riik ei variseks kokku. lisaks äh, sellele kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal kirjutasime alla riikliku programmi, suunisprogrammi struktureerituma programmi, millega tegeletakse sotsiaalvaldkondadega, eela-, haridusvaldkonnaga, eelarvetoetusega ning vaatame, et need kohustused täidetakse, kõik, mis on nende valdkondadega seotud, samal ajal üritame ka otse muidugi toetada rahvastikku ning julgeolekureformi sek-, sektor on samuti oluline valdkond, politsei, seda teeme koostöös sõjaväega. Euroopa lähetus tegutseb, Euroopa missioon tegutseb samuti. ja ei ole mitte mingisugust kasu äh, sellest, kui me saadame sõjaväelased äh, rahu eest võitlema, kui ei ole selle teenistusse kogu õiguskaitse ning äh, kohtusüsteem kaasatud. ja proua McCabeni viimane küsimus äh, rahastamise kohta tulevikus. mulle öeldi, et umbes nelikümmend äh, miljonit kavaldatakse täiendavalt eraldada, ma tahaks teada, kust need vahendid tulevad. kas Euroopa Arengufondist, äh, üldreservist või üheteistkümnendast EDF-i programmist Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks? me tegime ettepaneku, et lisaks sellele, mida liikmesmaad täiendavad eraldised meile tulevad, nagu ma mainisin, Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa ja nüüd Šveits. see võib olla umbes seitsekümmend miljonit kõik koos, me pakume välja, et kuni nelikümmend protsenti EDF-i äh, reservist võiks ära kasutada selleks, et lisada sellele Kesk-Aafrika äh, rahvusliku päästmise algatusele. me leiame ka, et mõtleme juba järgmise valimistsükli peale ja võib-olla siis seda, et toetada järgmist valimiste tsüklit, mis on meie jaoks väga oluline prioriteet, aitäh. Sofia, thank you. võib-olla lihtsalt lisada nende jaoks, kes ei tööta arendus äh,, arengufondidega, äh, see kogu humanitaarabi finantseerimine pikaajalises äh, olukorras ei ole finantsreeglite kohaselt võimalik, seda tuleb rakendada iga-aastaselt, see on väga tõsine probleem, millega me peame tegelema oma uute programmide puhul. me võime rääkida kontekst, äh, kontaktidest arengu ähm, arengufondi ja humanitaarabifondide vahel. kui tegemist on pikaajaline kriis, siis sellel on vaja mitmeaastast finantseerimist, kõik teavad seda arengumaailmas, kõik tunnustavad seda ja seda need usaldusfondid ka teevad, nad toovad kokku raha ja mis võimaldab pikaajaliselt äh, toetada humanitaarkriisi lahendamist. see peab minema äh, tavafinantseerimise äh, nii-öelda tavavoogu ehk minu ettepanek Ah, härra president, ma ei tea, kas te olete nõus, et keegi ei ole vaidlustanud seda, et me tegelikult fondi tegevust pikendame täna. Äh, proua Kingi ja võib-olla ka teised siin on äh, toetanud, et me jätame, jätkame sellega, esitame vajalikud dokumendid ja valmistame ette kirja president Tajanile, et äh, selle fondiga jätkamist toetada ühtne eelarve, see fond, ma mäletan, et ma mäletan väga hästi, te näitasite mulle kunagi oma plaani erinevate fondidega, mis olemas on ja kui keeruline ja kui segadust sajab, siis ma olen nõus, et seda tuleks lihtsustada. aga see tõenäoliselt läheb järgmise MFF-i ja, ja selle, aga see pikendus viib meid selle MFF-i lõpuni. järgmine MFF, MFF on teine asi, siis peame otsima teisi lahendusi. ma usun, et me oleme kõik nüüd ühel nõul, et me peame pikendama tööd selle fondiga ning toetame seda väga-väga noort demokraatiat, mis tõesti vajab Euroopa Liitu tal ei ole teisi partnereid. Que... olen täielikult nõus teie järeldustega. kallis Linda. kui me tahame vähendada usaldusfondide arvu, siis peab olema piisavalt paindlikkust järgmises mitmeaastases finantsraamistikus kui oleme löönud terve rea usaldusfonde, siis seda sellepärast, et mitmeaastane finantsraamistik oli äärmiselt rigiidne ning äh, selles polnud tegelikult paindlikkust. see sõnum on selge ja vormiliselt võib-olla me võiksime koostada siis äh, kirjaprojekti, saadame oma komisjonide koordinaatoritele selle laiali ja kui me saame teada, mida nad sellest arvavad, siis saadame selle president Tajanile, kes teeb omapoolse teadaande, kas siis nüüd täiskogu osaistungjärgul märtsi lõpus või aprillis. ja siis ma arvan, et võime kinnitada kaheksateistkümne kuu võrra tegevusaja pikendamist. suur tänu osalemast äh, eelarve ning äh, arengukomisjoni ühiskoosolekul, suur tänu kõikidele kolleegidele, suur tänu Lindale ning teistele arengukomisjoni kolleegidele ja TV kolleegile, ainult üks on täna kohale tulnud, ütleksin, et meil toimub nüüd Intakomisjoniga ühiskohtumine ruumis üks G kolm ehk siis esimesel korrusel sellesama koosolekuruumi all. ja suur tänu koostöö eest viimase viima-, viie aasta jooksul ja suur tänu eelarvekomisjonile, kes on alati toetanud arengukomisjoni taotlusi saada rohkem vahendeid juurde äh, humanitaarabiks ning arengukoostööks. aitäh!